dibattito di questa sera dove ci saranno Chers collègues, la séance est reprise. head kolleegid, jätkame koosolekuga. ma loodan, et Isabel Toma liitub meiega. aga peame pihta hakkama, sellepärast et täna pärastlõunane päevakord on tihe. esimene punkt puudutab kompromisside ettevalmistamist ja homse hääletuse ettevalmistamist. ja see puudutab algatusraportit seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning ka algatusraportit seoses Euroopa Liidu uute omavahenditega. meie raportöörid tutvustavad kompromissettepanekuid ja oma soovitusi, võttes arvesse siis homset hääletust. tahtsin alustada mitmeaastase finantsraamistikuga, aga kuna Isabel Tomaad praegu siin ei ole, siis ehk võime alustada uute omavahenditega, sest et äh, Gerald Depree ja Jaanus Lewandowski viibivad siin me ei alusta uuesti aruteluga, vaid üritame läbi vaadata kompromissid. seega tahaksin anda kõigepealt sõna härra Debrele või härra Levandovskile ja seejärel variraportööridele. kompromissettepanekute küsimuses, mis tulevad hääletusele homme hommikul okei okay,, ma olen siin. Monsieur Levandovski, vous avez la parole. härra Levandovski, sõna on teil. jah, aitäh. keegi ei eeldanud, et see saab olema lihtne, aga pean siiski toonitama, et koostöö variraporteerite ja koordinaatoritega on olnud ideaalne, ka meie nõuandjatega. eesmärgiks on välja tulla parlamendi positsiooniga, enne kui Oettinger oma ettepaneku teeb ning kutsuda üles komisjoni äh, olema julge ka omavahendite küsimuses. meil on üle saja seitsmekümne äh, muudatuse ettepaneku. paljud neist toetavad uue süsteemi loomist Euroopa Liidu eelarve toetamiseks. tänu heale koostööle on meil kolmkümmend neli kompromissettepanekut. üllatuslikult ei olnud vastuoluline see, mis puudutas põhimõtet, mille osas me peaksime sissetulekut, tulude osa eelarves muutma. ma ei hakka ükshaaval läbi vaatama kõiki ettepanekuid, kuid eh, tahaksin peatuda sellel, mis on oluline kompromiss üks tähendab seda tegelikult, et parlament ei nõustu mitmeaastase finantsraamistikuga, kui ei ole selgeid suuniseid omavahendite kohta. ja kompromiss number kolm ütleb, et peame kinni pidama lepingute vaimsusest ja arvestama tasakaaluga, kuid peame silmas pidama ka äh, Brexiti lõhet ning äh, reaalrahandusküsimusi. ega kerge ei olnud kokkuleppele jõuda, aga kompromisse on. Äh, siinkohal räägime siis omavahendite võimalikest kandidaatidest nii-öelda ka komisjoni dokumendis me nägime sellist nimekirja. see, tegemist oli siis äh, dokumendiga, mis oli mõeldud homse nõukogu ettevalmistamiseks. ja äh, soov on siis jõuda kokkuleppele oli soov kokkuleppele jõuda enne valimisi, aga see ei pruugi olla võimalik. ma pean ütlema, et minul oli keerukas jõuda kokkuleppeni, sellepärast et pidime ühest küljest arvestama kliimamuutustega, arvestama ka madala süsinikusisaldusega majandusega, meil on siin kokkulepped rohelistega Helga Trüppeli muudatusettepanek äh, oli äh, aluseks siis nii-öelda katvale äh, vihmavarju kompromissile. väga keerukas on osadel riikidel aga siin kokku lepitud kohaldada. me tahaksime seega Äh, lahti saada kõikidest äh, allahindlustest äh, ning eranditest, mis liikmesriikidele on tehtud väiksemate maksete puhul ja kui kompensatsiooni on vaja, siis tuleks seda teha mitte tulude koha pealt, vaid meil on eraldi programmid selleks kulude koha pealt ette nähtud, nii et siin saab siis hüvitada, kui on vaja seda teha. sellepärast, et mõningatele liikmesriikidele võivad sellised sammud olla väga koormavad. selles oli keerukas kokkuleppele jõuda, aga ma isiklikult usun, et see on vajalik, Alan Lamassoor soovis ka selliseid kogu, summasid, sellepärast et kõiki korrektsioone ei ole võimalik lihtsalt ära kaotada. meie kompromiss seisneb aga äh, selles, et me teeme võimal-, hüvitame siis seda võimaluse korrale läbi eriprogrammide äh, kulude osas, mitte äh, tulude osas. selles siis kokkuleppele jõuti nii et koos Irariga oleme nüüd valmis teid kuulama. Euh, la... suur aitäh! ja nüüd annan sõna härra Gerald Deprele, kes küll hääl küll muutub, hääletoon küll muutub, aga sama sõnum. jah, aga kuna meil on ainult üks ja sama sõnum, siis teen hästi lühidalt. tahaksin tänada kaasraportööri, sellepärast et me tõesti tegime tööd koos ja me siis mõlemad vastutame selle saavutatud tasakaalu eest. tahaksin lubada, äh, lisada äh, siin tänud äh, kaastöötajatele, enne kui unustan, teie erapooletus ning teie täpsus on olnud väga vajalikud. sisuliselt siin öeldi juba kõik ära, mis vaja. esimene põhimõte ja siinkohal pöördun kõikide parlamendi kolleegide poole, omavahendite puhul on oluline see, et uued omavahendid oleksid täielikuks osaks mitmeaastasest finantsraamistikust. see tähendab seda, et me ei nõustu tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga, kui omavahendeid sinna kaasatud ei ole. ülejäänud osas meie ülesanne oli lihtsam tegelikult sellepärast, et Munti raport on olemas ja Äh, suur osa meie järeldustest tegelikult äh, tulenebki ju otseselt äh, Mooti töörühma tööst. lisasime omalt poolt ühe elemendi, aga tegelikult see lähtub ettevõtete maksude alusest. siia oleme lisanud veel digitaalsektori me teame, et vahepeal on äh, sellest saanud oluline poliitiline äh, küsimus. ülejäänud osas aga ma usun, et kõik äh, fraktsioonid, kes tahavad, et Euroopa areneks edasi ja seda positiivselt, saavad toetada, sellepärast et siin on ambitsioonid selged ja ettepanekud on realistlikud. suur aitäh teile, raportöörid! aitäh, et olete jõudnud sellisele kokkuleppele ning seda ka seoses Monti töörühma tööga, kuhu kuulusid kõigi kolme institutsiooni esindajad, nõukogu, parlamendi ja komisjoni omad. ja sellest tulenevalt võime olla kindlad, et ka nõukogu on valmis uued omavahendid kasutusele võtma ettevõtete maksustamise küsimuses me teame, et on selliseid liikmesriike, kus ei ole äh, sellist süsteemi ette nähtud ning me peaksime vaatama, kas me saame kuidagi lahti sellistest moonutustest, äh, mis äh, te-, kaasnevad sellega, et osades liikmesriikides maksustatakse ettevõtteid kõvasti ja teistes mitte. me teame, et neis liikmesriikides on võib-olla progressiivne maksusüsteem ette nähtud, astmeline maksusüsteem. nüüd aga pöördun variraportööride poole. kõigepealt Jose Manuel Fernandez omavahendite küsimuses. Alors, comme le PPE s'est exprimé par son rapporteur. Rahvapartei juba rääkis läbi raportööri suu siis Jose Manuel praegu sõna ei saa. Daniel Viotti aga saab sõna sotsialistide ja demokraatide nimel. sest teda ju ei esindanud äh, Lewandowski Debre tandem. Permetta... suur aitäh ma tahaksin äh, selles arutelus täna, nende tänada eelkõige kahte raportööri, kes on tõesti ära teinud suure töö ja selles tulemuses kajastuvad äh, paljuski ka meie seisukohad, äh, minu fraktsiooni omad, mida ma siin esindan täna, ning äh, siin on paljuski kajastatud ka seda, mida tegelikult Euroopa kodanikud ootavad Euroopalt, mis peaks olema föderaalsem ning peaks paremini suutma enda vajaduste eest seista siin mainiti ka Monti töörühma eh, Depre poolt. siin ei tohiks unustada, et eh, kui me eh, kohtusime Montiga esimest korda siin, siis tol ajal oli see raport alles päris äh, mustandi versioonis, see ei olnud äh, kõik veel äh, väga hästi välja töötatud, nüüd aga on meil raport, mis on palju põhjalikum ja palju rikkalikum seda tänu meie raportööride tööle. ma ei hakka veel väga detailselt neid küsimusi lahkama, sellepärast et te teate, et suur töö, töö on ära tehtud, kuid äh, ajad on keerulised, meil on ühest küljest äh, kompromissid ja me veel analüüsime neid, aga ma usun, et oleme väga lähedale jõudnud Äh, lõpliku versioonini nendes kompromissides, kuid endiselt on teatud detaile vaja arutada, mitte äh, peamistes küsimustes, vaid erinevates detailides, millel on oma poliitiline tähtsus. ilmselt mõne aja pärast, kui arutelud, äh, üldised arutelud lõpevad ja suudame leid-, siis suudame leida ka laiemad kompromissid ja siis loodetavalt lõpeb see kõik eh, nii, nagu me soovime, ehk siis eh, tugeva toetusega hääletusel eh, selle raporti poolt. omavahendite küsimuses, kuid samamoodi siis mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses, mille autoriteks on kolleegid Albrecht ja Toma ja loodetavasti siis äh, jõuame nii kaugele enne mitteametliku nõukogu homme hommikul. suur aitäh! aitäh, need on siis detailid äh, veel ära lahendada, aga täna hommikul ju sai selgeks, et äh, just detailides ongi kõige olulisem peidus. härra Omeršid ei ole siin härra Valli. kes roheliste nimel soovib sõna? härra Sule. Thank you, chairman uh,. Very briefly and on, on behalf of our suur aitäh, meie variraportööri nimel tahaksin sõna võtta ja kõigepealt tahaksin tänada kaasraportööre tehtud töö eest ja nende soovi eest kompromisse sõlmida. me oleme alati olnud seisukohal, et oluline on jõuda tugeva ja laia kokkuleppeni omavahendite küsimuses. seda Euroopa-meelsete jõudude vahel ja õnneks meil see ka õnnestus. fraktsioonina olid meil ka mõningad prioriteedid, mida soovisime saavutada läbirääkimiste käigus esmalt äh, riikide osaluse äh, küsimus omavahendite raames ning äh, seda arvamust jagavad ka teised fraktsioonid. teiseks ei mingeid allahindlusi, peaksime sellele süsteemile lõpu peale tegema selle ka saavutasime ja kolmandaks peaksime välja tulema uue nimekirjaga oma vahenditest ja see nimekiri peaks olema ambitsioonikas. ma usun, et oleme jõudnud nii kaugele, et suudame ka selle eesmärgi saavutada. seega üldiselt oleme rahul raportiga me oleme osaliseks suuremast osast kompromissidest ja nüüd jääb üle ainult loota. et meie ettepanekud ka kuulda võetakse ja et see saab osaks uuest omavahendite süsteemist järgmise finantsraamistiku raames. suur aitäh, härra Soole, härra Valli! jah, aitäh, ka mina tahaksin tänada omalt poolt raportööre tehtud töö eest ja selle eest, kuivõrd kõvasti on pingutatud selle nimel. meie positsioon fraktsioonis on järgmine, me tahame vältida seda, et suureneks liikmesriikide netopanus, sellepärast et see võib tekitada raskusi liikmesriikide endi eelarvetele, sellepärast et äh, need on juba niigi suure surve all. Äh, eelarved on olulised selleks, et tagada töökohtade loomine ning tagada euroala äh, positiivne majanduse areng. me peame vältima seda, et lisatakse lisamakse, mis vähendaksid nõudlust ning äh, mõjutaksid negatiivselt neid sektoreid, äh, mis äh, oleksid võib-olla kõige suurema potentsiaaliga töökohtade loomiseks ja seega on vaja, et me leiaksime lahenduse läbi finantstehingute maksu. me teame ka, et maksudest kõrvalehoidmise osas on ettepanekuid ning samuti, mis puudutab äriühingute tulumaksu üldse konsolideeritud maksubaasi. me peame vaatama, kuidas seeläbi kõige paremini panustada Euroopa Liidu eelarvesse ning sellest lähtuvalt peame vaatama, kuidas kompromiss leida, kus kasutada seda üldse konsolideeritud maksubaasi ja kuidas sellega siduda ka liikmesriikide eelarved ja kuidas vältida liigset koormust siis liikmesriikide eelarvetele läbi maksustamisel meie omalt poolt üritame panustada neisse aruteludesse, kompromisside arutamisel ja siis loodetavasti lõpptulemus kajastab ka meie poliitilisi seisukohti, aitäh! suur aitäh! härra Kolmelli siin ei viibi, tema oli ka variraportöör. omavahendite küsimused. härra Küsmük saab sõna.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 tagasimaksetest loobuda, eriti pärast Brexitit, on väga hea, seda tuleks toonitada ja ma eeldan, et nõukogu on see, mis peab selle otsuse vastu võtma ja teine ettepanek, tahaksin välja tuua selle paindliku lähenemise omavahendite erinevate uute tüüpide väljatöötamisel. tuleb mõelda selle peale, et Äh, kõik erinevad võimalikud keskkonnamaksed äh, tegelikult nõuavad ka kompensatsiooni siis äh, kulutuste poole pealt. härra Levanovski ettepanek, mille ta varem tegi, seda tuleks tõesti väga tõsiselt võtta. tänan väga. oleme siis nüüd kõik fraktsioonid ja variraportöörid ära kuulanud ja raportöörid kas keegi soovib nüüd veel sõna nende ettepanekute osas, kompromisside osas? ma ei näe kedagi, kes sooviks sõna. see tähendab seda, et ma ei hakka üle kordama seda, mida ma just hetk tagasi ütlesin, ehk siis, et kui meil oleks ühine maks ettevõtetele, siis tuleks siiski arvestada milliseid raskusi tekitakse riikidele, kus on vähe ettevõtteid ja suur tulumaks, aga härra Depree. tänan, härra esimees. selle viimase punkti kohta, kui lubate, ütleksin, et äh, iseenesest ei ole see, ei ole see meie komisjoni pädevuses, aga te teate paremini kui mina, et härra Lamassuur, üks meie kolleegidest äh,, äh esitab raporti aktsiisimaksude osas ah,, ettevõtete ühise tulumaksubaasi osas. Äh, nii et äh, see oli lihtsalt täienduseks selle juurde, mida te ütlesite. mul on väga hea meel kõiki nende seisukohavõttude üle. ja ma tahaksin rõhutada veel kord, et selles raportis on on väga selgelt välja öeldud valik ehk siis mitte taga, ei tagasimaksetele, eh, tagasimaksetele tagasimaksetelt. see mehhanism kaob. ja mis puudutab liikmesriike, eriti keskkonna vallas, kes kannataksid rohkem kui teised, siin on sõnaselgelt ette öeldud, et ikkagi tagasimakset ei, makseid ei tule, korrigeerimismehhanism küll mis võimaldab läbi äh, programmide abisaaja, see on kirjas sõnaselgelt raportis. ehk siis, et äh, see koorem ei tohiks muutuda eelarve mõttes liiga suureks üldiselt. ja üldisemalt, härra esimees, ka on seda rõhutanud, meie sooviks raportis oli äh, tegelikult saavutada kaks eesmärki härra Valli ütles seda ka, esiteks äh, liikmesriikide eelarved äh, on väga napid ja nüüd, kui me tahaksime, et nende panus suureneks, siis äh, see on väga tundlik teema, paljud on öelnud ka, et, et sellega, selle, selle vastu oleks tohutu vastuseis. nii et suundume omavahendite poole ja nende ja selles valikus ei tule meil üle-euroopalist maksu, ma rõhutan seda veel ja veel üle tegemist ei ole Euroopa maksuga, me ei hakka, Euroopa Parlament, nõukogu ei hakka komisjoni ettepanekul otsustama nüüd seda, et me võtame kasutusele Euroopa maksu, ei. osa juba kogutud maksudest liikmesriikides äh, suunduks edaspidi Euroopa eelarvesse. maksusuveräänsuse põhimõte liikmesriikides äh, säilib ja on igal juhul tagatud. ja meie eesmärgiks on ka tagada tasakaal omavahendite vahel. üks riik, kes näiteks äh, mingi, äh, panustab natuke rohkem mingis osas, siis mingis teises osas võib ta vähem panustada mõne teise öö, äh, omavahendi osas. nii et ma arvan, et kuulsime kõik arvamused ära. mul on jäänud veel mõningad keerulisemad punktid, mis tuleb veel läbi arutada aga ma arvan, et me jõuame siin kokkuleppele, mis ole, on, ütleksin, ühtlasi ambitsioonikas ja ühtlasi mõistlik. tänan väga, aga üks küsimus on jäänud veel lahendamata, härra Solei rääkis sellest. Monti raporti loogika. Äh, ma loodan, et te kinnitate, oli see, et uued omavahendid ei ole täiendavaks ressursiks Euroopa eelarvele, aga see võimaldab kahandada liikmesriikide osamaksu Euroopa Liidu eelarvesse. kas te kinnitate selle üle, härra Depre? härra, normally two principles that are strongly defended so far. kaks põhimõtet, mida Euroopa Parlament on siiamaani väga kõvasti kaitsnud. üks neist on ikka veel püha, see puudutab siis liikmesriikide eelarvelist eh, fiskaalset suveräänsust ja mitte keegi ei saa seda oma vahendite otsust ära võtta, tegemist on ühehäälse otsusega nõukogus, siin parlamendil on väga nõrk seis, aga teiseks me tahaksime oma raporti panna kooskõla Toma Olbrichti raportiga ja kui nemad soovivad äh, umbes sama suurt eelarvet äh, siis, kui Ühendkuningriik on lahkunud, siis kuidagi tuleb see auk täita, kas äh, RKT või omavahenditega siis. ja see tegelikult on ka nii-öelda üleskutseks komisjonile et parlament esiteks ütleb välja oma seisukohaga, teiselt poolt on see meile siis ka julgustuseks välja töötada selline piisavate vahenditega ettepanek. me oleme väga hägusad selle punkti sõnastanud, kuid eesmärgiks on ilmselgelt täita see Brexitiga tekkiv auk eelarves. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis uued omavahendid ei suurenda maksukoormust välja arvatud selles osas, mis hakkab kompenseerima puudujääki, mis tuleb äh, Ühendkuningriigi lahkumisest ja härra Dupre. Äh, härra esimees, ma olen äh, nõus, toetan kolleeg Levandovski sõnu eesmärk ja see on selgelt kirjas raportis. eesmärk ei ole suurendada maksukoormust see on siin äh, sõnaselgelt kirjas, aga kui liikmesriigid otsustavad äh, meie kokkuleppe tulemusena komisjoni ettepanekul teatud uute väljakutsetega hakata tegelema määras, määral, mida varem ei ole tehtud, siis on küsimus, et kui suur on siis liikmesriikide kulutuste hulk, mis võib kahaneda võrreldes investe-, arvestades investeeringutega, mis siis kaasneksid sellest uute poliitikatega Euroopa eelarvest. nii et eesmärk on saavutada seda, mida te ütlesite, aga võib juhtuda, et üleminekuperioodi vältel, teatud aja vältel, ma ei oska öelda, kui pikk see võiks olla ja keegi meie seast ka seda teha ei oskaks, et kuidas me kompenseerime siis Brexitit, nii et võib-olla tuleks pisut maksta avanssi Äh, võrreldes selle perioodiga, kus siis tulevikus hakkavad liikmesriigid osa, panused äh, vähenema. ehk siis pisut rohkem makse, aga mitte rohkem maksumaksjatelt, kas nii? Äh, härra Dupree, jah, nii võib öelda, aga samas olles optimistlik. proua Kardja Sabal. aitäh esimees, ma tegelikult ei palunudki sõna, sest fraktsioonid on oma seisukoha välja öelnud, kuid on täiesti selge, et arutelu on nüüd alustatud ja siin võib tekkida paar vääritimõistmist. aitäh kolleegidele Debre ja Levandovski. Euroopa Liidu kulutused pannakse paika mitmeaastase finantsraamistikuga, hoolimata sellest, milliseid omavahendeid kasutatakse finantsraamistiks pannakse paika, ükskõik kui suur see siis pole ja oma vahendeid tuleb siis vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule kohandada ja meie oma raportis oleme teinud ettepaneku, et tuleks kasutada ka teistsuguseid vahendeid selleks, et ähm, mitte nii palju nõuda liikmesriikidelt. ja siis tulebki nüüd leida nüüd tasakaal liikmesriikide sissemaksete ja omavahendite vahel. ja nüüd omavahendite äh, raporti puhul me tegelikult ei tea, kas mitmeaastane finantsraamistik on suurem või väiksem, me paneme lihtsalt paika meetmed. et siis teiste sõnadega, olgu meil siis need omavahendid uued või neid ei, või ka ei ole, siis kulutused jäävad selliseks, nagu nad on ja küsimus on, et kuidas äh, kompenseerida kaotust, mis äh, kaasneb netomaksja Suurbritannia lahkumisega ja kui me räägime kulutuste kogusummast, siis tuleb leida ressursid selleks, kui on uued omavahendid, siis äh, ne, need äh, siis vähendavad seda osamaksu, mida küsitakse igalt liikmesriigilt, kas ma sain õigesti aru, küsib esimees. väga hea. võib-olla me siis äh, katkestaksime praegu omavahendite arutelu me peame nüüd kompromissides kokku leppima, tuletan meelde ja hääletus loodetavasti ühendab meid siis kõiki. nüüd aga läheme mitmeaastase finantsraamistiku juurde pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma ei tea nüüd, kes see tule, selle tulevahetuse siin avab, kas äh, härra Albrecht või proua Tomaa? tänan, härra esimees proua Toma. alustuseks ma tahaksin tänada tõesti südamest kogu meeskonda, kes aitas kaasa selle tulemuse saavutamiseni, saavutamisele, kõigepealt variraportööre, kõiki, kõiki, kes andsid suure panuse. kuussada kaheksakümmend kolm muudatusettepanekut oli ja sellest sai siis kuuskümmend viis kompromissi ma tahaksin tänada ka eelarvekomisjoni töötajaid, fraktsioonide töötajaid, raportööre, kes on ära teinud väga suure töö väga lühikese aja jooksul, rekordiliselt lühikese aja jooksul. me küll ei tahtnud saavutada Guinessi ra-, rekordite raamatusse saamist, aga me tahtsime valmis saada enne reedest äh, ülemkogu, see oli poliitiliselt väga tähtis, et parlament võtaks esimesena seisukoha ja ütleks selle välja järgmise MFF-i osas. ja et parlament kehtestaks selle tonaalsuse. ja nii see peaks ka minema, sest et äh, homme hääletame seda raportit ja seega saab meil olema ka läbirääkimiste mandaat parlamendi jaoks ja tuginedes äh, selle raporti, sellele raportile hakkavad siis kulgema läbirääkimised, kus parlament äh, peab aru pidama nõukoguga. vähemalt äh, niimoodi peame me sellele raportile lähenema. nüüd edasi. selleks, et läbirääkimiste mandaat oleks äh, toimiv, ma ei hakka kõiki kompromisse kirjeldama, aga selleks on vajalik, et nõukogu saadaks meile signaali ja sellepärast, äh, pärast äh, homset hääletust siin komisjonis peame me kõiki vahendeid kasutama, rõhutamaks, et Euroopa Parlament peab saama arutada nõukoguga, eile me rääkisime parlamentidevahelisel kohtumisel äh, Bulgaaria eesistumisega ja saatsime välja omalt poolt esim- ja kuulsime, saime juba esimese signaali Bulgaaria kui eesistuja oma poolt, nad ütlesid, et neil on kavas koosolekud nõukogu ja komisjoni vahel. me ütlesime siis, et a, a, aga meie, kus siis meie oleme, andsime märku, sest öö, äh, äh, meiega ei olnud, ei ole nad selles osas veel midagi kokku leppinud tuletan meelde ja ma tean, et kõik eelarvekomisjoni liikmed teavad seda niikuinii, ikkagi lõppkokkuvõttes pea, anname ju meie nõusoleku või ei anna seda, nii et nõukogu huvides on ja ka parlamendi huvides on alustada kõnelusi koos, see on meie ühine huvi ja seda teha võimalikult kiiresti. see on põhimõtteliselt sisuliselt kõik kokkuvõtteks ütleksin, et me saavutasime tasakaalu, see tähendab, kui meil on kuuskümmend viis kompromissi, see tähendab, et me oleme arvesse võtnud äh, väga palju, väga paljud seisukohad, väga paljud, see on natuke samamoodi nagu omavahendite arutelus, kompromiss ei tähenda sugugi seda, et kõik on täielikult äh, rahul, on äh, punkte, kus mõnele oleks meeldinud üks, teisi punkte, kus mõnele oleks meeldinud teine samas on selge, et ähm, kompromissid on arvukad ja nende eesmärgiks on näidata, et parlament on ühtne aruteludes nõukoguga ja võimalikult ühtne ja võimalikult tugev ka läbirääkimistel siis. tundub, et oleme ühtsemad parlamendina kui nõukogu täna on. me oleme jõupositsioonil ja ma arvan, et see on väga hea me oleme isegi ühtsemad kui komisjon, kuigi tal on äh, kohustus kolleegiumil olla ühtne, kuid meile tundub, et kuulates härra Junckerit, äh, et äh, ja härra Oettingeri eelmisel nädalal, et päris nii see ei tundu. igal juhul suur tänu, meie ühtsus peaks jätkuma võimalikult tugevana ja veel tahtsin midagi öelda, mis see oligi, ütleb kõneleja, me ei ole viga suur tänu igal juhul. Äh, tänusõnu saame siin veel palju öelda, sest et algamas, et protsess on alles algamas, meile tundub, et me oleme juba millegagi hakkama saanud, meil on juba läbirääkimiste mandaat, kuid kõige raskem on veel ees. läbirääkimised ise, jah, nüüd ma tean, mida ma unustasin, ütleb kõneleja äh, härradele Debrele Lewandowskile, nende öeldule lisaks ja härra Olbrichtile ka mõeldes ta kindlasti ka kinnitab seda, me toetame mõtet, et omavahendite raport ja finantsraamistiku raport on lahutamatult seotud ja härra Debre, härra Levandovski, me loomulikult äh, seisame teie kõrval. ja lõpetuseks tahaksin tervitada väga-väga sõbralikult kaasraportööri härra Olbrichti, kellega koostöö on olnud äärmiselt meeldiv mul on tõesti väga hea meel äh, tööta temaga koos veel terve aasta läbirääkimiste käigus. suur tänu, et jagasite meiega oma positiivseid äh, tundeid, härra proua Tomaa, et teil oli nii hea meel härra Olbrichtiga koos töötada ja talle annan ka kohe sõna. rääkisime Guinessi rekordite raamatust. see oli võib-olla vihje teie missioonile Iirimaaga seoses <laughs> no no, sa diskret. ei, me jääme diskreetseks. selle, sellepärast jaa, e-, eelarvekomisjoni missioonid on kõik väga tõhusad. see oli väga hästi ette valmistatud seekord. tegime tõsist tööd, isegi sooline võrdõigus võr,, võrdsus oli taastatud, meeste-naistega tasakaal oli paigas, kõik oli, proua Kardja Sabal võib kinnitada, olime tõesti väga hästi ette valmistatud. nii et alust- ja alustan sellega, millega proua Tomato lõpetas, mina samuti tahaksin tänada oma kaasraportööri, meie koostöö oli väga tõhus, mitte lihtne alati, aga aga ma arvan, et töötasime tõhusalt ühist, parlamendi ühise seisukoha määratlemisel. aga lisaksin mõned märkused. meie eesmärk oli jõuda kompromissideni olukorras, kus küsisime erikomisjonide arvamusi. erikomisjonid Äh, äh, tegut-, töötasid mitte ainult MFF-i raporti korral, vaid ka määruse osas, mä-, konkreetsete määruste osas. ei olnud võimalik äh, erikomisjonide kõiki arvamusi arvesse võtta, sest ähm, see oli otseselt seotud tulevaste sek-, sektoripõhiste poliitikatega. seepär-, see seletab, miks kompromissides ei ole arvesse võetud teatud äh, komisjonide arvamuste aspekte. ma arvan, et see võimaldab äh, mõista ühest küljest nende komisjonide suhtumist äh, mitmeaastasesse finantsraamistikku. oma, meie, meie raportis on, panime paika üldised põhimõtted ja tulevase MFF-i struktuuri ning erinevate poliitikate osas kaasasime põhilised aspektid. ja meil olid ka mõned kohtumised arvamuste koostajatega komisjonidest, variraportööridega. ja mulle tundub, et meil ka õnnestus jõuda kompromissideni mis on vähemalt rahuldavad variraportööride jaoks. Äh, mõned aspektid olid rasked, kuid ma arvan, et kokkuvõttes me siiski saavutasime edu. Äh, muudat-, on mõned ettepanekud, muudatusettepanekud, mis ei ole kompromissides, see on ka loomulik, sest et erimeelsused on liiga suured. aga põhimõtteliselt oleme prioriteetide osas nõus, oleme eelarve mahu osas nõus, jõudsime kokkuleppele struktuuri osas, isegi kui kõik fraktsioonid ei ole päris nõus struktuuri muutusega, sest on valik, me kas muudame või ei muuda. ja siis on, tuleb, ikkagi tuleb kiiresti teha. nii et meie ettepanek oli muuta struktuuri, aga mitte revolutsiooniliselt kuidas lisada uusi prioriteete ning äh, puudutasime ka erinevaid poliitikaid, üritasime leida kompromisse näiteks sellises raskes küsimuses nagu tingimuslikkus. tingimuslikkus oli paljude kolleegide ettepanekuks. ja lõpetuseks ma ütleksin, et äh, meie praegune ettepanek on see, mida meil õnnestus saavutada koos äh, kõigi variraportööridega. ja ma jagan tänusõnu kõigi meeskondade, kaastöötajate, abiliste aadressil. Äh, tegemist on professionaalidega, väga pädevate inimestega ma tean kokkuvõttes, et äh, mõned aspektid ei ole kõigile vastuvõetavad, aga ma arvan, et tähtis on see, et meil on parlamendi ühine positsioon ja see on väga tähtis ja lõpetuseks ärgem unustagem, et ülemkogu tuleb kokku kahe päeva pärast. meie tahame hääletada homme ja näidata nõukogule, et eelarvekomisjon ei ole küll kogu parlament, aga siiski me esindame seda osa parlamendist, kes töötab eelarve kallal ja me tahame näidata ülemkogule, et meie positsioon on paigas ja on tugev. ja tähtis on rõhutada, e, ülemkogule öelda, et meie positsioon, ma arvan, et härra Pööge tunneb seda süsteemi väga hästi endise MFF-i raportöörina, on väga selge, et parlamendi positsioon tähendab jah või ei kokkuvõttes. meie ei pea ütlema ainult jaa, meie ütleme kas jah või ei. ja siis me alustame läbirääkimisi. sest alati on võimalik, et ühel päeval me ütleme ei, kui me nõus ei ole. nii et me kiirustame, viime töö lõpule, ma arvan, et see on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis, et ennast ette valmistada, aga me ei saa ennast ette valmistada äh, kõikideks äh, elujuhtumiteks ja igasuguse hinna eest. see ei ole võimalik. Merci à äh, Jan ja Isabel pour... Äh, suur tänu, Jan ja Isabel, suurepärase väljapaistva töö eest, mida olete teinud. peame tõepoolest pingutama selle nimel, et riigipead ja valitsusjuhid võtaksid arvesse, kui nad siis tulevad kokku esimeseks mõttevahetuseks teemal järgmise MFF-i, järgmine MFF. Te rõhutasite, et meie jaoks ei ole küsimus selles, et meil on ühe, üks teema omavahendid, teine teema MFF, vastupidi, nad on omavahel lahutamatult seotud ja teisalt me võime öelda kas jah või ei, mis tähendab seda, et me peaksime algusest peale olema seotud läbirääkimistega kohe praegusest hetkest seotud ähm, nõukogu ja komisjoniga. nüüd kuulame ära variraportöörid, kuid äh, tundub, et äh, kompromissid, kavandid on juba sellised, et me peaksime saavutama hääletusel suure enamuse Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid, äh, ma arvan, juba said sõna Jan Olbrichti ja Isabel Toma isikutes seega härra Kölmel oleks järgmine, kuna teda siin ei ole. siis härra Kusmjuk võib-olla soovib sõna ja seletab, milline on ECR-i fraktsiooni seisukoht. hästi. suur tänu raporti eest raportööridele ja kuna ma olen põllumajanduskomisjoni liige, tahaksin teie tähelepanu juhtida nendele punktidele, mis puudutavad põllumajanduspoliitikat. väga hea oleks, kui siia raportisse kirjutataks sisse ka säte, millega öeldakse, et meil on vaja otsetoetuste määrad liikmesriikides võrdsustada, sest see on äh, ülitähtis tagamaks äh, võrdset konkurentsi ühisturul. me oleme selle kohta teinud muudatusettepaneku ja ma loodan, et see läheb läbi. teine tähtis punkt puudutab äh, neid välja pakutud muudatusi eelarvejagudes on väga tähtis äh, säilitada ühtse, ühtne põllumajanduspoliitika eelarves eraldi osana ja ma saan aru, et see muidugi äh, mõjutab nüüd ka eelarve täitmist. kui aga see jagu välja võetakse, siis see mõjutab väga palju ka tulevasi kulutusi. Need olid kaks punkti, mis ma tahtsin tõstatada. aitäh teile! ja veel kord Gerard Depree tänan, esimees. nagu ka teised kolleegid, äh, rõhutan, kui tähtis ja kui väljapaistev on see töö, mille meie raportöörid on ära teinud. ja, ja nad on olnud ka väga kompromissivalmid. kolm punkti põhimõtteliselt, äh, milles oleme täielikult nõus nende ettepanekutega. esimene et meil on vaja finantsvahendeid, mis võimaldavad Euroopa Liidul rahastada neid poliitikaid, mille osas ta ise on endale eesmärgid seadnud, ehk siis nende poliitikate rahastamiseks on meil vaja eelarvet ja me leiame et, et üks koma kolm protsenti RKT-st on see summa, mida me peaksime taotlema. ka teine märkus, oleme nõus sellega, et prioriteedid äh, dokumendis, mis meile esitatakse, on selged ning paindlikkusinstrumentid kasvavad äh, nii summade kui äh, rakendusala osas, see on väga-väga tähtis, ma ei hakka loetlema kõiki poliitikaid, mida me oluliseks peame. aga nagu enamus fraktsioone soovib ühtekuuluvuspoliitika saavutused ja põllumajanduspoliitika, need tuleb säilitada ja ma, ma räägin siin põllu, ühtekuuluvuspoliitika peamistest saavutustest ja üht- ja põllumajanduspoliitika peamisest saavutustest. rõhutan veel kord, Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, Erasmus pluss, VKE, kõik see on meie jaoks ka tähtis ning äh, samuti täheldame rahuloluga, et äh, kaasraportöörid võtavad tõsiselt meetmeid, mis on seotud COP kahekümne ühega. samuti tunneme heaolu, see, heameelt selle üle, et ei oleks müriaadi äh, eelarveväliseid instrumente, mis jäävad parlamendi kontrolli alt välja. selles osas äh, on rap-, me toetame täielikult kaasraportöör, aga mõned raskused siiski ka äh, meie arvates ei ole mõtet struktuuri muuta MFF-is. Äh, nii et äh, me ei toeta struktuuri muutust puudutavaid ettepanekuid. meie meelest ei ole see strateegiliselt oluline. ja äh, veel üks teema, mis meie fraktsioonis äratab, on ärgitanud arutelusid. esiteks mitmeaastase finantsraamistiku kestvus. meie fraktsioon põhimõtteliselt äh, toetab viieaastast finantsraamistikku ja mitte seitsme, seitsmeaastast. ütlen selle avameelselt välja, meil on seda pikalt arutatud ALDE-s ja sõltumata minu isiklikest veendumustest pean nüüd äh, aru andma, mis on meie enamuse seisukoht fraktsioonis. ja teiseks, mida meil arutatakse, mis on natuke keerukam veel ja kus fraktsioon ei ole veel otsustanud. nimelt et äh, viimasel ajal on üles kerkinud variant, et äkki ei oleks tõsiselt mõtet kokku leppida MFF-is seitsmeks aastaks, võttes arvesse kahte asja. Äh, nüüd hetkel, kui britid on veel Euroopa Liidus ja perioodiks, mil nad enam ei ole Euroopa Liidus, kas ma nüüd, ma nüüd kirjeldan arutelu, mis meil fraktsioonis oli, e, lihtsalt, et teid teavitada. et pärast ei ütleks, et me oleme reit-, reiturlikult käitunud. küsimus on, et kas on siis mõistlik see, et britid nii parlamendi tasandil kui nõukogu tasandil osalevad mitte ainult äh, suuna seadmises, vaid ka finantsraamistiku kinnitamisel, mis äh, jõustub hetkel, kui nemad enam Liidu liikmed ei ole, esiteks ja teiseks, mis on esimesega seotud, kas, kas me võtame tõsiselt äh, äh, asjaolu, et äh, aastal kaks tuhat üheksateist valitud uus parlament ei saa mingisugust tegutsemisvabadust ega ei su-, ei, õigust enam siin midagi muuta ma rõhutan veel kord, et arutelu väga ela, on väga elav meie fraktsioonis, ma ei tea, mis selle lõpptulemus saab olema, aga ma tahan partneritele sellest teada anda, et need kaks küsimust, esiteks äh, MFF-i kestvus ja teine ajastuse küsimus on hetkel äh, äh tähtsad aruteluteemad meie fraktsioonis, muus osas, suuna osas, sisu osas ja, ja mida ma ütlesin ka struktuuri osas, need ol-, ütlesin kõik ära aga need kaks konteksti küsimust, mitte ole, mis ei ole mitte vähetähtsad, neid hetkel ALDE fraktsioonis väga elavalt arutatakse. suur tänu. ja nüüd pidi sõna saama kuue, aga ma kuue esindajat ei näe. siis härra Sule. suur aitäh homme hommikul homme hommikul tuleb kokku mitteametlik äh, täiskogu ja meil komisjonil on võimalus anda tugev sõnum liikmesriikidele. ning see liikmesriikidele antav sõnum peaks olema järgmine. ärge kärpige eelarvet, nii nagu te olete seda nüüd mitmeid aastaid tagasi teinud meil on väga palju probleeme, mis vajavad lahendamist. meil on väga palju vajadusi, mis tuleb katta ja arvatavasti seisame silmitsi ka enneolematute olukordadega, just sellepärast on meil vaja mitmeaastast finantsraamistikku, mille eesmärgid on kõrged ja mis katab kõik need erinevad vajadused Äh, sellised, mida suudame ette ennustada ja ka need, mida me ei suuda ette ennustada. meie fraktsioon leiab, et liikmesriikidele tuleb ka prioriteetide osas üks tähtis sõnum edastada. Euroopa Liit peab kinni pidama oma rahvusvahelistest kohustustest, eriti mis puudutab äh, siis äh, kliimamuutusi ja selle vastast võistlust. me peame väga selgelt välja tooma Pariisi kokkuleppe ja selle eesmärgi, mille me selle lepinguga võtsime. selles mõttes selles küsimuses on sõlmitud kompromiss ja kompromisside häda on alati see, et see on allpool meie ootusi, aga see kompromiss siiski katab äh, ära rohkem kui praegune olukord, ehk et siis kolmkümmend protsenti kulutustest äh, kliimaga seotud kulutustele, see on küll vähem kui meie ootused, aga me siiski toetame seda kompromissettepanekut. me leiame, et tegemist on hea sammuga edasi. tehti väga palju muudatusettepanekuid ja kompromissettepanekud, osad meie muudatusettepanekutest on äh, kaasatud kompromissettepanekutesse, teised mitte, me ei saa nõustuda kõigega, me ei nõustu kaitsekulutustega, tuumakulutustega, äh, süsiniku kogumisega. siis äh, isegi väiksemad muudatused äh, ühises põllumajanduspoliitikas ja regionaalpoliitikas. Äh, nende kohta meie tegime muudatusettepanekuid, aga kahjuks kompromissidesse neid ei kaasatud ja siis oli veel ka teisi kompromissettepanekuid, mille puhul meil veel toimuvad sisemised arutelud äh, fraktsioonis endas, näiteks kompromiss puudutas õigusriigi põhimõtete tingimusi ja mitmeaastase finantsraamistiku uut ülesehitust. kuid nüüd arvestades seda kõike ja ka seda suurt ajalist survet, mille all me töötasime, võib öelda, et lõppraport on hea ja me saame saata tähtsaid sõnumeid liikmesriikidele lootes, et nad siis nendega arvestavad ja nüüd peame me tõesti väga kindlalt äh, kaitsma oma seisukohta. aitäh! Chevalier tundub, on lahkunud. FTT ei saa praegu siis ka sõna ja ENF ka mitte. nüüd saavad sõna kolleegid, kes äh, lisaks variraportööridele seda soovivad Äh, härra Rüübich, aitäh! ma arvan, et arutelu alguses tuleb tähelepanu keskmesse panna ka ajakava. me kõik teame, et parlamendis paljud liikmed ja ka teenistused on tegelikult nendest aruteludeks hästi ette valmistatud, me oleme täpselt aru saanud, äh, kuidas Euroopaga edasi minna ja sellepärast oleme ka väga head kompromissettepanekud välja töötanud. aga kui ei kasutata kiireloomulist menetlust, siis nõukogu jätkub nagu si-, jätkab nagu siiamaani, neil ei ole kiire, nemad ootavad, kuni uued volinikud ametisse nimetatakse, kuni uued parlamendisaadikud äh, Äh, parlamenti valitakse, kuni uued komisjoni esimehed valitakse, siis äh, nõukogu võib-olla alles Horvaatia eesistumise ajal paneb paika uue programmi. meie huvides on, et äh, ajakava oleks tihe ja sellepärast on ka tähtis, et ülemkogu järeldustes ja protokollis oleks kirjas see kiireloomuline menetlus. kui äh, valitsusjuhid ja riigipead selle paika panevad, siis on meil ka palju lihtsam äh, seda saavutada. just üheksanda teadusraamprogrammi puhul on see väga tähtis, sest äh, britid lahkuvad ja teiselt poolt oleme me kuulnud, et et äh, üleminekuperioodi lõppu võib-olla siis paika, üleminekuperioodi lõppu võib-olla siiski paika ei panda. ja just sellepärast ongi väga tähtis, et me peame siiski mingid sisulised punktid ja teatud piirmäära äh, paika panema selleks, et ülemkogus oleks võimalik kokkuleppele jõuda mul on väga hea meel, et siin on vähemalt sada kakskümmend miljardit ette nähtud. me teame, et parlament ju tegelikult nõudis, et teaduse raamprogrammile number üheksa tuleks vahendeid kahekordistada ning ka Eurobaromeetri uuringud näitavad, et kodanikud leiavad, et teadusprogrammid on Euroopa tasandil kõige tähtsam töö ja ma arvan, et siin me tuleme vastu sellele, mida rahvas meilt Euroopas hoid-, ootab. nii et tegemist on nii-öelda väga tähtsa suisa topelteesmärgiga ja see sada kakskümmend miljardit on tõesti väga hea kompromiss, millega tasub tõesti siis ka läbirääkimistele minna. käimasolevate programmide jätkamise kõrval on väga tähtis hakata arutama ka uute programmide üle me teame Eurobaromeetri uuringutest, mida kodanikud meilt ootavad, piirivalvet, küberjulgeolekut ja tõesti väga tähtis ja hea oleks nõukoguga neid arutelusid pidada, rääkida sellest, kui palju uusi vahendeid meil selleks on vaja, selleks et äh, ellu viia neid projekte, mida kodanikud meilt ootavad me teame, et mõned netosissemaksjad ei soovi rohkem äh, netomaksjat olla. teame, et äh, kulutuste puhul on meil olukord tõesti napp, minu arvutuste kohaselt äh, kaksteist protsenti on meil vahendeid puudu, aga me saame oma vahendite sisseviimisega uusi programme käima lükata peame mõtlema just ühise põllumajanduspoliitika peale, peale selle on meil vaja rahvusvahelisel turul ka võidelda oligopolide vastu. meil on siin väga palju erinevaid võimalusi, näiteks robootika, erinevad mehaanika ja masinaehitusharud öö, sensoorika, mida kõike võiks kasutada ka nii-öelda tavavaldkondades nagu põllumajandus. tõesti, meil on võimalik väga palju uusi programme käima lükata ja me peaksime ka need arutelud äh, üles võtma. suur aitäh, Jose Manuel Fernandez, palun! suur aitäh! tahaksin tänada raportööre proua Tomaad ja härra Olbrechti kogu tehtud töö eest. ma arvan, et me peame andma ähm, hea pildi sellest, mis Euroopa Liit peaks olema, milline ta peaks äh, saama, milliseks ta peaks saama, kuivõrd ühtsed me oleme oma üle viiesaja parlamendisaadikuga ning äh, loodetavasti suudame siis saavutada tugeva enamuse selleks, et inspireerida kahtekümmet kaheksat või kahtekümmet seitset liiget. kui me suudame seitsmesaja viiekümne ühe saadikuga suuri kokkuleppeid sõlmida, siis eh, ehk suudame ka liikmesriike meie eeskuju järgima panna. ajakava, viis aastat. me oleme seda arutelu juba korduvalt pidanud kui järgmine parlament peaks selle ära otsustama, sest see oleks legitiimsem, siis lõpetagem need arutelud. ega komisjonil ei olnud ka pädevust, et esitada mitmeaastane finantsraamistik järgmise komisjoni jaoks. ja tegelikult see on ju ka mitmeaastase finantsraamistiku määruses kirjas. komisjoni ettepanek pidi välja tulema juba kaks tuhat seitseteist, nad teevad selle alles kaks tuhat kaheksateist me näeme, et tekkinud on juba viivitus isegi vastavalt määrusele. aga me tahame ikkagi tagada ka demokraatliku legitiimsuse ja seda silmas pidades Euroopa prioriteete, üleilmastumine, kliimamuutused, haridusküsimused, amet, kutsekoolitus, teadus eh, ning innovatsioon, vaesusevastane võitlus. me ei suuda neid eesmärke Äh, me peame need eesmärgid saavutama, kuid meil on ka muid eesmärke, julge ja kaitseole-, julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika ja muu selline. me peame andma järgmisele parlamendile ja järgmisele komisjonile võimaluse ka kohaneda uute väljakutsetega, see tähendab aga paindlikkust. me peame selle paindlikkuse andma. ja ma loodan ka, et nõukogu omalt poolt mõistab seda, mõistab, et meil tuleb järgmine parlament, järgmine komisjon, mis peaksid saama läbi vaadata äh, seda finantsraamistikku. aga me peame seda enda poolt ette nägema, see on vägagi lihtne ja teiseks, viis aastat äh, selleks, et mandaadiga kokku viia mitmeaastane finantsraamistik, aga see on lihtsalt une, unistus, kui kaua meil läheb aega selleks, et äh, ettepanek läbi vaadatakse, kujutage ette, et täna astub ametisse uus parlament, uus komisjon. Äh, kaua siis läheb aega selleks, et komisjon tuleks välja oma ettepanekuga, kui kaua selleks aega läheb? kui kaua läheb aega parlamendile, et äh, sellega nõustuda? kui palju läheb omakorda aega liikmesriikidel selleks, et partnerluskokkulepet sõlmida? see tähendab seda, et ikkagi tekib oht, et pigem me jõuame kokkuleppele mandaadi keskajaks või isegi mitte siis. ja sellest tulenevalt ikkagi teeb eelmine parlament järgmise parlamendi jaoks selle ettepaneku. lihtsalt on võimatu, et langeksid kokku nii äh, parlamendi mandaat kui ka mitmeaastane finantsraamistik. viieaastase perioodiga seda ei saa te tahate lõpetada N pluss kaks, äh, kolm või N pluss üks reegli mitmeaastased finantsraamistikud omavahel on aga seotud. me üritame samuti anda mõista kodanikele, et kaks tuhat kakskümmend üks järgmine mitmeaastane finantsraamistik eh, käivitub. ja lähtub neist muredest ja neist ambitsioonidest, mis meie oleme sinna sisse kirjutanud. paindlikkuse küsimus paindlikkus võimaldab ka uusi, uute prioriteetidega arvestada ning muudab äh, selle raamistiku demokraatlikult äh, õiguspäraseks. Need on meie argumendid, meie veendumus ja ma loodan, et me suudame jõuda homme kokkuleppeni. ma olen veendunud, et me kokkuleppeni jõuame, kuid loodetavasti siis ka äh, täiskogul saavutame suure toetuse kõikide raportööride töö väärib tugevat toetust parlamendi poolt. suur aitäh ja nüüd eh, saab sõna kolleeg Kardo Sabal. aitäh, esimees. Jose Manuel Fernandez vastas juba küsimustele ja ma olen tema arvamusega nõus. olen nõus ka sellega, mida ütles härra Depree ja jätkangi just sealt aruteludes mängib väga tähtsat rolli finantsraamistiku pikkus ja kuidas seda kõike viia, seda finantsraamistiku pikkust viia kooskõlla parlamendi mandaadiga, sellepärast et parlamendil on kaasotsustuse õigus finantsraamistiku osas, kuid tähtajad on sellised, nagu nad on ja nüüd mandaadi lõpus peame meie hakkame rääkima finantsraamistikust kui meie seda ei tee, on see parlamendi järgmise koosseisu ülesandeks alles siis, kui parlament on kokku tulnud ja komisjoni jaoks on see siis juba liiga hilja, sest ka uus komisjon peab kokku tulema. ei ole võimalik vastu võtta nii kiiresti seda raamistikku. ja seetõttu ajad tõesti ei ole kõige paremad, aga tõesti parem on praegu õigeaegselt saada see ettepanek kui see, et me anname selle küsimuse üle parlamendi uuele koosseisule, sest see viivitab äh, programmide täideviimist. härra Debre ütles, et kui me praegu otsustame, siis on britid veel nõukogu liikmeks, aga mulle ei tundu see üldse mitte mõistlik äh, äh, see on väga hea, ma ei usu, et nad siin vetot hakkavad panema või mingeid tingimusi seadma, selleks, et mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkuleppele jõuda ja eriti veel selle osas, milles nemad enam ei osale. ma tõesti loodan, et need kõhklused on võimalik kõrvaldada. mis puudutab nüüd raporti sisulist poolt, siis kõik on seda öelnud, nii härra Olbricht kui ka proua Tomaa said oma tööga suurepäraselt hakkama. on tõsi see, et äh, raporti, raportis on palju kompromisse, ja muidugi ka meie ei ole kõigega sajaprotsendiliselt nõus, kuid ma arvan, et üleüldiselt siiski arvestati sellega, mille eest meie oleme oma praeguse ametiperioodi ajal võidelnud. ja tõesti, väga paljude erinevate fraktsioonide arvamusega on arvestatud, eriti just Euroopa-meelsete fraktsioonide omaga. mida meil on võimalik nüüd praktiliselt siin kokku võtta? me soovime jätkata Euroopa tavalis, tavapäraste poliitikate rahastamisega. ma arvan, et meie ülesanne ei ole siin hakata vaja rääkima nendest erinevatest fondidest. kui poliitikaid muudetakse, siis on meil vaja ka vahendeid nende poliitikate rakendamiseks, just sellepärast on väga tähtis, et need vahendid säiliks. teiseks on teatud poliitikad, mis on tulevikku suunatud, nagu näiteks noortepoliitika, teadus- ja arengutöö, välispoliitika, need on horisontaalsed poliitikad, mis nõuavad ka Euroopa Liidult suuremaid investeeringuid. tegemist on hästi toimivate poliitikatega ja mida rohkem me nendesse investeerime, seda paremaid äh, tulemusi on meil võimalik saavutada. kui Euroopa Liit, eriti aga nõukogu, peaks otsustama, et Euroopa Liidul on vaja uusi pädevusi ja uusi poliitikavaldkondi, millega tegeleda, on meil vaja ka uusi vahendeid me ei tohi teiste poliitikavaldkondade vahendeid kärpida uute poliitikate rahastamiseks. tegemist on tõesti nõiaringiga. ja just sellepärast me koostasimegi raporti omavahendite kohta. veel üks spetsiifiline küsimus, mida muudatusettepanekutes ja kompromissettepanekutes ei mainita. tegemist on küsimusega, mida me oleme mitmeid kordi arutanud ja see puudutab seda, mida teha trahvidega sissetulekutega, mis tulenevad trahvidest. tegemist on ka Euroopa Liidu omavahenditega. kui meil on trahvidest tulenevad erakorralised sissetulekud, Äh, siis kulutused jäävad ikkagi samaks ja see raha läheb tegelikult liikmesriikidele tagasi, sellepärast et riiklikke panuseid selle võrra vähendatakse. isegi kui meie sissetulekud on suuremad, ei tähenda see seda, et ka väljaminekuid suurendatakse. trahvid tulevad küll Euroopa Liidu eelarvesse, kuid need suunatakse tagasi liikmesriikide eelarvetesse minu arvates on see muudatusettepanek sada kolmkümmend seitse, kui ma ei eksi, kus me oleme välja pakkunud süsteemi, et trahvid eh, läheksid eraldi fondi ja et eh, seda on si- ja et sellest fondist on siis võimalik eh, tugevdada teatud programmide rahastust, selliste programmide oma, mis vajavad äh, Äh, suuremaid vahendeid. tegemist oleks siis nii-öelda üldise määraga, mis tuleks siis äh, trahvidest, aitäh. see on nüüd isegi hullem kui tehniline. sest et äh, praegu liikme, on see liikmesriikides kätes, meil ei ole vahendite osas pädevust ja kõik lisa äh, vahendid võimaldavad ju liikmesriikidel panust vähendada. aga nüüd härra Presa komisjonist tahaksin omalt poolt ütelda, et imetlen vägagi meie raportööride poolt tehtud tööd. siinhulgas tänan ka variraportööre ja poliitilisi nõustajaid ja tegelikult kogu eelarvekomisjoni meeskonda. tahaksin aga siiski et me tagaksime ühtlasi ka väga suure paindlikkuse. tahaksin ka, et härra Fernandes kuulaks mind sellepärast, et ka tema pani rõhku sellele. ja proua Eder ka. me ei tea ju, mis järgmise aasta valimistel saab. võib-olla saame väga Euroopa-meelse parlamendi. igal juhul tahaksin, et me oma mitmeaastase finantsraamistikuga ei blokeeriks eh, igasuguseid valimisjärgseid arenguid. me peaksime jätma paindlikkuse akna laialt lahti, näiteks kaitseküsimustes, kui liikmesriigid lepivad kokku selles, et nad tahavad rohkem teha ühtselt eh, ja seda pärast kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisi, siis neil peaks olema eh, võimalus panustada ehk siis üle kanda liikmesriigis ette nähtud vahendid ühtsesse eelarvesse, et seda tõhu, et neid vahendeid tõhusamalt kasvatada, näiteks kosmose valdkonnas. kui eh, tegemist on eh, riikideülese sektoriga, siis just kosmosesektor seda on. võib-olla liikmesriikides praegu on meil liikmesriigi põhised kavad, aga võib-olla toimuvad valimised ja kujuneb välja enamus äh, Äh, parlamendis, mis toetab Euroopa-üleseid samme. lugupeetud raportöörid, kas oleks võimalik jätta see aken niimoodi lahti, et kui mitmeaastane finantsraamistik ja ma mõistan, et see tuleb heaks kiita võimalikult kiiresti, kui me tahame vältida töö peatumist, nagu kaks tuhat neliteist juhtus, sellepärast et mitmeaastane finantsraamistik kinnitati alles ära kaks tuhat kolmteist sügisel. aga jah, et see aken jääks võimalikult äh, avatuks, nii et me saaksime pragmaatiliselt äh, minna ka kaugemale sellest, mida sisaldab äh, praegugi juba väga ambitsioonikas mitmeaastane finantsraamistik, aga mida me praegu ei saa siia sisse kirjutada, selleks selleks, et selleks, sellepärast, et selleks on vaja ettenägelikkust. esimene jaanuar kaks tuhat kakskümmend üks äh, jõuab varsti kätte. sellele panen kõvasti rõhku, sellepärast et me tahaksin, et me ei äh, blokeeriks äh, ennast ära mitmeaastase finantsraamistikuga lihtsalt sellele ettekäändele, et peatselt toimuvad valimised ja seejärel me oleksime siis pitsitatud nii-öelda sellesse korsetti kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani, siis oleks vaja jällegi välja mõtelda usaldusfonde ja muid paindlikke finantsinstrumente, mille abil me saaksime äh, laiendada veelgi enam oma eelarvegalaktikat. nüüd aga tahaksin sõna anda härra Preesale ja siis võtavad kokku selle küsimuse meie raportöörid. härra Preesa, aitäh, et viibite meiega siin täna hommikust peale! aitäh! tahaksin kommenteerida arvamuste vahetust ja raportööride sõnavõtte. esmalt ma tahaksin tervitada parlamendi soovi välja tulla nende kahe raportiga, mis on oluliseks ja õigeaegseks panuseks komisjoni ettepaneku väljatöötamisse ning ka läbirääkimistesse. tahaksin välja tuua positiivsed aspektid. nimelt tundub, et on suur üksmeel äh, nende kahe raporti vahel. komisjon alustas oma tööd äh, valge raamatuga ning seejärel töödokumendiga Euroopa Liidu tulevaste finantside üle parlamendipoolne hinnang tähendab seda, et kulud peaksid ulatuma üks, ühe koma kolme protsendini Euroopa Liidu äh, liikmesriikide keskmisest SKT-st. me näeme seeläbi, kuivõrd äh, suur on pinge tegelikult surve Euroopa Liidu eelarvele. Äh, seda selleks, et me suudaksime ikkagi täita need eesmärgid, milles me oleme ühiselt poliitilisel tasandil kokku leppinud samuti on oluline, et selline ühine tahe jätkuks, seda ka läbirääkimiste käigus ja et me suudaksime läbirääkimised lõpetada kevadisteks valimisteks põhjused on siin korduvalt mainitud ja alternatiivid ei ole niivõrd äh, head. see oleks hea positiivne sõnum Äh, lisaks sellele langeks see kokku ka Euroopa Liidust äh, Suurbritannia lahkumisega ning äh, see oleks siis selline pake, mis kajastaks ka Euroopa Liidu prioriteete ning võimaldaks meil otsustada, mis edasi teha ja selleks on meil siis ka vahendid. oma vahendite kohta ka siin tundub, äh, valitseb päris suur üksmeel äh, meie töödokumenti vahel Euroopa tuleviku üle ning ähm, raporti eelnõu vahel, mida täna pärastlõunal arutatakse. olgugi, et võib-olla sajaprotsendiliselt kõikide uute ähm, omavahendite kandidaati osas me ühel nõus, ühel nõul ei ole, aga mis puudutab ambitsioonide taset ja üldist lähenemist, siis jah, ma arvan, et meil on päris hea ja lai üksmeel selles osas, et meil on vaja reformi omavahendite osas ning et omavahendid peavad äh, kogu paketi üheks osaks olema, olema. tahaksin samuti väljendada soovi et dialoog, mis on viimastel aastatel äh, aset leidnud ähm, volinik Oettingert on äh, ametlikult ja mitteametlikult äh, olnud kontaktis ähm, selle komisjoni liikmetega, teiste parlamendisaadikutega, liikmesriikidega ja loodetavasti see kõik päädib väga tõhusa läbirääkimisprotsessiga järgmise aasta vältel nii et me saaksime seejärel läbi vaadata kompromissid ja teha seda õigeaegselt, enne kui Euroopa valimised aset leiavad. aitäh! ma tahaksin ütelda, et komisjoni poolne teade riigijuhtidele neljateistkümnendast veebruarist äh, oli minu jaoks isiklikult vägagi huvipakkuv. puudutas erinevaid aspekte, mis tuleks kaasata järgneva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistavasse töösse. nüüd ma paluksin, et meie raportöörid teeksid lühikese kokkuvõtte ja sellega valmistame siis ette homme hommikuse hääletusvooru. alustasime omavahendite raportööridega ja seega tahaksingi anda sõna kõigepealt. kas me juba lõpetasime omavahendite arvamused, kas see, see sai juba kokku võetud? hästi. kas siis täna sellega lõpetame selle teema? Monsieur Lewandowski, monsieur Depree avait härra Levandovski ja härra Debre tõepoolest äh, juba kokkuvõtte tegid. Jan Olbricht ja Isabel Toma saavad nüüd omalt poolt kokku võtta meie arutelu ära, Olbricht kõigepealt. jah, suur aitäh! töö käigus nägime, et meil ei tekkinud probleeme teatud küsimustega nagu paindlikkus ja see, et eelarvesse peab jääma raha, mida ei ole ära kulutatud. meil on erinevad paindlikkusmäärad ja nii edasi. aga tegelikult see ei tekitanud äh, suuri raskusi. ja see oli ka põhjuseks, miks saime keskenduda just vastuolulistele küsimustele. aga arutades mitmeaastast finantsraamistikku, siis siin tuleks toonitada veel seda, et me peame silmas ka seda, mis meie parlamendi ümber toimub, see on äärmiselt tähtis. sellepärast, et kui meie neid tekste koostame, siis näiteks liikmesriikide seisukohad, äh, mis järk-järgult siis selguvad, on olulised. kohtusime korduvalt suursaadikutega ja need äh, kohtumised olid huvipakkuvad parlamendi jaoks valitsusliikmed äh, tunnevad liikmesriikides ka huvi meie töö vastu, sellepärast et nad teavad väga hästi, et äh, me tuleme välja oma positsiooniga, nemad ka enda omadega. näiteks Saksamaa valitsuse või Prantsusmaa valitsuse positsioonid. eile Itaalia ministre oma, äh, mida tutvustas siis koos Saksa ministri omaga see kõik on loonud teatud õhkkonna mitmeaastase finantsraamistiku ümber. oluline on ka mõista, millised on tegelikult dünaamikad Euroopa Liidu Nõukogu siseselt. ja see, siinkohal tuleb arvestada ka läbirääkimistega Saksamaal ja muu sellisega. seega me üritame mitte ilmtingimata ainult teksti muuta, vaid valmistada end ette ka tulevasteks argumentideks ja veel need aspektid, mis võib-olla ei leidnud niivõrd väljaarendamist siin tekstis, aga mida, mille kohta me teame, et need on olulised. me ei tahaks tegelikult praegu hakata reageerima millelegi, mis ei ole veel küps. me ei tea, mis euroala äh, pakke sisse täpselt läheb. me teame teatud elemente, aga me ei tea, kes kõige selle eest maksab kes selles osalevad. see on ka põhjuseks, miks siit tekstist ei leia äh, midagi suurt just selle küsimuse kohta. teiseks, me ei tea, mis ISF-ist saab ühtekuuluvuspoliitika raames, me teame, et komisjonis arutelud käivad ja tahetakse ISF ühtekuuluvuspoliitikast lahku lüüa. me aga praegu ei reageeri sellele, sellepärast et äh, see on küll väga oluline ja kui see nii läheb, ma loodan, et ei lähe, aga siis äh, arutelud ühtekuuluvuspoliitika üle saavad olema hoopis teistsugused kui praegu. kolmandaks, äh, ühtne investeerimisfond, selle kohta me ei ütle midagi. paar äh, sissejuhatavat märkust on, aga me teame, et komisjoni sisesed arutelud on ka päris tõsised, aga ma usun, me ei peaks praegu reageerima asjadele, mis ka komisjoni poole pealt ei ole veel väga selged. me loodame, et komisjon valmistab kõik selle enne maikuud ette ja päris viimane märkus. mul on eelmise komisjoni, eelmise nädala komisjoni dokumendi osas väga segased tunded. ma olen nõus, see on väga huvipakkuv, aga erinev ikkagi sellest, millega komisjon on viimastel kuudel välja tulnud. sisu on teistsugune ja tõstatatud ja nüüd tõstatub küsimus äh, selle kohta, et mis on õige, kas see, millest räägib äh, volinik Oettinger või see, mis on dokumendis kirjas. võib-olla dokument on mõneti provokatsiooniks nõukogule, aga kui komisjon tuleb meie komisjoni ja ütleb, et tahetakse vähendada ühtekuuluvust ja ÜPP-d kümne protsendi võrra ja siis peaministrile öeldakse, et aga vähendagem viisteist protsenti kui kolmkümmend. see on juba natukene erinev kümnest protsendist. ja see on miski, mida on meiega arutatud. küsimus ongi nüüd selles, et eh, mis on komisjonil mõtet, mõttes, loodetavasti selgub see maikuuses. meie positsioon on selge. me ei küsi midagi ega nõua midagi nõukogult. me ütleme, me tahame seda, üks, kaks, kolm meie ootame vastuseid komisjonilt. jah, aga ma arvan, et see üsna provokatiivne dokument on, on suurepärane, sest see seab äh, riigipead äh, silmitsi oma vastamusega, me ei saa ju kogu aeg väita, et me soovime teha tervet rida asju ja siis jääda paindumatuks eelarve osas. see dokument äh, näitab vastuolusid poliitikute sõnade ja tegude vahel ja nüüd proua Toma. jah, nüüd on natuke olukord äh, eba, ebameeldiv selles osas, et need, kes küsimust esitasid, on juba ära läinud, aga ma siiski üritan vastata. härra esimees, eriti teie küsimusele vastaksin. ja sellepärast alustangi teist. ja mis puudutab äh, ajastust ja ka seda, mida ütles äh, härra Depre kestvuse ja demokraatia kohta. Telefon heliseb, ütleb kõneleja ja vabandab, nii. on asjad, millest me unistame ja siis on reaalsus. unistused, jah, viis, unistame jah, et meil oleks viieaastane finantsraamistik. aga järgmise MFF-i osas oleks see juba raske, sest kui me, kui see nii läheks, siis tekiks täpselt sama olukord kui täna, ehk siis just enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. esiteks see probleem, teiseks äh, finantsraamistikus, nagu härra Fernandes ütles, praeguses oli komisjonil kohustus oma ettepanek teha enne kolmekümne esimesest detsembrist kaks tuhat seitseteist ja seda äh, juba on muudetud, nüüd see tuleb mais kaks tuhat kaheksateist. aga me nägime seda kõike ette, härra esimees. kui te loete kompromisse, lõikeid kakskümmend, kakskümmend üks, siis äh, siin ongi kavas selleks, et seda probleemi lahendada, mitte ainult paindlikkuse mõttes, vaid ka parlamendi pädevuse osas, iga ametiaja osas, eelarve kontekstis kohustuslik läbivaatamine, mitte see, mis puudutas viimast finantsraamistikku. ma ei tea, kas te mäletate seda keerulist sõnastust, millega tegelesime nädalaid tookord. arutasime, et kas on see legitiimne, et Euroopa Parlament teab ettepaneku läbi vaadata mitmeaastane finantsraamistik. no kokkuvõttes see, nii me seda tegime. aga me oleme seda juba arutanud. aga nüüd on see meie tekstis väga selge siin on nüüd kohustuslik läbivaatamine konkreetselt. tähendab see seda, et mitte ainult äh, iga parlament, iga parlamendi koostöö, koosseis hääletab kas finantsraamistiku või selle läbivaatamist. see on äh, lõike kakskümmend kompromiss ja järgmise äh, koosseisu jaoks, see, millest te nüüd praegu räägite, siin on ette nähtud kahekümne esimene Äh, lõige, see kompromiss, et nende ametiajal kohustuslik läbivaatamine, et selle me kõik oleme juba ette näinud. aga minul oleks meeldinud, äh, sellest ma rääkisin enne, ka teised mainisid seda kompromissi teemat, mina tahaksin ka, et see oleks iga viie aasta tagant punkt, aga teised kolleegid on jälle väitnud, et äh, meil on selliseid poliitikaid, nad on meile hästi tuttavad, teie, kes te olete ka departemangu nõukogus olnud, teate väga hästi, et on menetluste aeg Euroopa tasandil ja siis on rakendusaeg ja menetlused kohalikul tasandil liikmesriikides. ja on paindlikumaid poliitikaid, on aga teisi, mille jaoks on vaja rohkem aega. ja sellestki see viie pluss viie kompromiss kohustusliku läbivaatamisega iga viie aasta tagant, mis de jure ja mitte de facto annab meile väga suure paindlikkuse võrreldes sellega, mis meil on olnud siiamaani ja nüüd äh, härra Solle nüüd ka läks ära, aga vastuseks äh, ühise põllumajanduspoliitika kohta. härra Olbricht on, ka ütles seda, ma kordan veel kord, eelarvekomisjoni pädevuses ei ole lahendada sisulisi probleeme. mitmeaastane finantsraamistik äh, ei võimalda seisukohta võtta programmide sisu osas. meie säilitasime summad, rääkides ühisest põllumajanduspoliitikatest. kompromisside toetajate hulgas on neid, kes tahavad säilitada praegusel kujul ÜPP-d, mitte ainult äh, summad, vaid ka sisu, siis on neid, kes tahavad seda muuta, aga muutmiseks leiavad ka, et on vaja teistsuguseid summasid. Äh, mina arvan, et peaksime piirduma eelarvelise aspektiga, ega hak-, ei peaks me hakkama arutama sisuliselt äh, seda teemat, õiguslikku alust, mis tuleb pärast seda finantsraamistikku. niisiis äh, üritasin vastata äh, sellele, et paljudes punktides leidsime me, et poliitikate sisu arutamine ei ole meie pädevuses ja seepärast ei peaks selles raportis ka sellega tegelema, vaid hoopis tulevastes raportites. aitäh, Jan Albrecht, aitäh, Isabel Toma nende viimaste täpsustuste eest. ma ei hakka üle kordama arutelu peamisi punkte, aga siiski tahaksin täpsustada, et kui kaks tuhat üheksateist valimised näitavad, et kerkivad uued ootused, mida MFF-is ei ole kirjas. MFF on selline miinimum, milles me oleme kokku leppinud, siis seda peab olema võimalik ellu rakendada pärast järgmisi valimisi. me võime, loodetavasti saab Euroopa Liidu eelarve siis sisukamaks, kui meil õnnestub liikmesriikide osamaksude osa vähendada. teine mai on väga oluline kuupäev, volinik ütles eile, et teisel mail komisjon paneb lauale oma MFF-i ettepaneku. aga nüüd läheme edasi noorte tööhõive algatuse töörühma arutelu, mis toimub kinniste uste taga Äh, seega teen väik-, vari-, paariks minutiks vaheaja, et need, kes äh, selles äh, töörühmas ei osale, saavad saalist lahkuda.